So, Kolleginnen und Kollegen, können wir anfangen? nii, kallid kolleegid, kas me võime alustada? kas ei, aga sellegipoolest alustan koosolekuga siiski. So, ich rufe auf die elektronische Abst-. nii, hakkame hääletama elektrooniliselt. Äh, täna hommikul äh, me ütlesime, et eh, mis puudutab EGF-i eh, taotlust, eh, siis selle me peame edasi lükkama tehnilistel põhjustel ja täna me seda ei käsitle ja see tähendab seda, et me jõuame päevakorrapunkti number üheksa juurde, mis on sotsiaalne AAA reiting ja asume hääletama. kas kõik on valmis, mina isiklikult mitte, ütleb esimees. Jetzt bin ich auch parat. Ich rufe auf. nüüd olen ka mina valmis. hakkame siis hääletama. kõigepealt esimene lõige. hääletame kompromissteksti osas koos laiendusega, mille on esitanud ECR fraktsioon, kes on pool. palun andke käega märku. aitäh, kes on vastu see lõige üks koos täiendusega on vastu võetud. ja nüüd liigume küsimus number üks juurde. siin me hääletame kompromissteksti. kes on poolt, palun andke käega märku. kes on vastu, vastu võetud. teine küsimus. kes on poolt? palun andke käega märku, kes on vastu seda peame me kontrollima. niisiis, teine küsimus äh, läheb elektroonilisele hääletusele. kas kõik on jõudnud hääletada? ja siis on hääletus lõppenud. see on vastu võetud. ja nüüd küsimus kaks A. poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. küsimus kolm. ei, siiski teine osa, ütleb härra esimees, teist osa tuleb ka hääletada. kes on poolt, kes on vastu? ja kontrollime seda ka. hääletus on alanud ja hääletame kaks A teist osa. kas kõik on jõudnud hääletada? tundub nii. ja see on tagasi lükatud. kas see teil ei tööta? aa, te olete vastu. no selge, nagunii lükati see tagasi, niisiis vahet äh, see suurt ei oma. ja nüüd teine, vabandust, kolmas küsimus, kompromisstekst, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud. Äh, ja siin oli enamus äh, ja nüüd neljas küsimus kes on poolt, vastu. see on vastu võetud. ja nüüd. ja nüüd neli A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, suuline hääletus suuline küsimus, kes on poolt, kes on vastu? see on vastu võetud, aga kas kontrollime selle elektrooniliselt üle? hea küll. ehk siis äh, lõpphääletus äh, sisuliselt vastutava küsimuse kohta ja elektrooniline hääletus, kas kõik on hääletanud, kui jah, siis on hääletus nüüd lõppenud ja nelikümmend kolm poolthäält, üks vastuhääl ja see suuliselt vastatav küsimus on vastu võetud sellisel kujul, nagu ta meil on. suur aitäh! ja nüüd ma tahaksin teha väikese pausi selleks, et erinevate ametite esindajad saaksid siia minu juurde üles poodiumile tulla, et oma koha sisse võtta. Thank you. <laughs>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 So, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt. nii, ja nüüd äh, päevakorrapunktid kümme, üksteist, kaksteist ja kolmteist. arvamuste vahetus nelja ametiga või agentuuriga, kelle esindajad meil siin kohal on, äh, selleks, et äh, kõnelda nende kogemusest, nende nägemusest ja ülesannetest, seda me täna kõike tegema hakkamegi. Äh, tervitan kogu südamest Krista Serlatšeki, OSHA direktorit, äh, tervitan ka Madlen Serbanit Euroopa Koolitusfondist, äh, tervitan James Kalehat Tšedefopist ja Juan Menendez Valdesit Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondist. tere tulemast kõigile ma ei taha siin pikka sissejuhatust teha, ei taha selle peale aega raisata. Läheme kohe ähm, teie ettekannete juurde, pärast mida kuulame ära ähm, saadikute küsimused, kõigepealt vaadiraportöörid ja siis teised ja mulle tundub, et täna on meil piisavalt aega äh, ka arutelu jaoks. kõigepealt annaksin sõna proua Sebatšekile Teil on kümme minutit, kui te saate sellest äh, kõne ajast kinni pidada. suur aitäh, ma püüan omalt poolt äh, kõne ajast tõesti kinni pidada. ma tahaksin rääkida kahe tuhande viieteistkümnenda aasta saavutustest ja keskenduda ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aastale. Äh, te teate, et EU OSHA on Euroopa strateegilise raamistiku all. meie oleme võtmetäht tähtsusega agentuur selles strateegilises raamistikus ja meie üks äh, lipulaevadest on äh, eluterve töökeskkonna kampaania, äh, mis on kaheaastane kampaania, kus hinnatakse psühhosotsiaalseid riske. Te teate, et stress ja psühhosotsiaalsed riskid on järjest suurenevaks probleemiks töötajatele ja ka tööandjatele äh, üle kogu Euroopa Liidu äh, umbes viiskümmend protsenti töötajatest on öelnud, et äh, töökohal tõesti on stressi ja tööga seotud stress mõjutab negatiivset tootlust ja inimeste mm, tööl käimist, selle kanda jäävad pooled töölt puudutud päevad aastas me teame et, et kaheksakümmend protsenti ettevõtete juhtidest Euroopa Liidus tea-, ütlevad, et me teame, et see probleem on olemas, see väljakutse on olemas, kuid vaid kolmkümmend protsenti ettevõtetest teevad midagi selle probleemi lahendamiseks, see tähendab ka seda, et meie olemegi võtnud endale ülesandeks selle kaheaastase kampaania korraldada ja selle kampaania raames me toetame kõiki liikmesriike ähm, veebimaterjalide abi, meediasuhete abil me avaldame mm, inst-, avaldame mm, infomaterjale kõikides ametlikes keeltes esimest korda tulime välja ka ähm, veebipõhise juhisega, eriti on see mõeldud väikese ja mm, eriti väikese suurusega ettevõtetele selleks, et hallata psühhosotsiaalset riski töökeskkonnas ja äh, peamiseks äh, eesmärgiks selle kahe aasta jooksul, aga hiljem on see, et oleks võimalik töökohtadel äh, psühhosotsiaalseid riske hinnata ja et oleks neid riske võimalik hallata ja vaja vajalikke meetmeid tarvitusele võtta ja seetõttu me nüüd aasta jooksul ähm, toome välja need ettevõtted, kes on häid tavasid äh, jaganud teistega ja me oleme olnud äh, väga edukad selles vallas. Ähm, see mm, kampaania on olnud tõeliselt edukas ja kolmekümnendal novembril Bilbaos see kampaania ka lõppnoodi sai ja teie jaoks, Euroopa Parlamendi jaoks on äh, see ka väga oluline, sellepärast et teie äh, delegeerisite selle töö äh, agentuurile ja meie praegusel hetkel ähm, teeme oma tööd tuginevalt sellele, mis on juba ära tehtud äh, ja oluline on informeerida sellest, milliseid poliitikaid vastu võetakse, oluline on eriti just vanemaid töötajaid toetada töötervishoiu valdkonnas, oluline on ka teha järeldusi selle kohta, millised on head strateegiad ja head tavad ja me tahame omalt poolt tuua välja ka häid tavasid ja näiteid selles valdkonnas, hõlmates ka äh, uusi ja innovatiivseid strateegiaid ja äh, igasugune lõpp äh, dokumentatsioon äh, avaldatakse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ehk siis õige pea te saate kindlasti vananeva ähm, tööjõu äh, alast informatsiooni ähm, me analüüsime olukorda kolmekümne ühes riigis, ehk siis meil saab olema kolmkümmend üks raportit või dokumenti ja mm, see tegevus äh, Äh, mis on minu arvates ka oluline, annab väga olulisel määral informatsiooni järgnevaks äh, terve töökoha kampaania äh, jaoks, mis meil kavas on ja mis on mõeldud kõikidele vanuserühmadele ja nüüd äh, järgmine asi, äh, Eura, äh, mis on veebipõhine instrument, mis annab praktilist infot just VKE-dele ja mikroettevõtetele, mis aitab neil töötervishoiu ja ohutuse reeglitele paremini vastata. Euroopa Liidu strateegilises raamistikus mainitakse seda mm, eraldi äh, ja parlament on ka öelnud, et see panustab omalt poolt riskide hindamise ja aitab parandada reeglitele vastavust ja eriti just ähm, väga väikestele ja väikese suurusega ettevõtetele. kaks tuhat viisteist oli väga edukas aasta meie jaoks, me saavutasime väga palju eesmärke, näiteks on meil nüüd kaheksakümmend kuus uut euro äh, instrumenti ja vähemalt kolmkümmend veel on arengufaasis ja me oleme korraldanud ja viinud läbi seminare riiklikul tasandil selleks, et võõrat äh, tutvustada äh, lisaks sellele mm, avaldati üks instrument spordisektoris. Ähm, Euroga seotud äh, uuringu kohaselt, mis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal läbi viidi, äh, on enamus OIRA äh, instrumente olulist mõju avaldanud ja sama tagasisidet oleme me saanud ka kontrollikojalt, kust öeldi, et ORA on tegelikult väga mm, edukas instrument, vahend ja kiideti agentuuri aktiivselt rolli. lisaks pean ma mainima äh, uut äh, uuringut, äh, mis on puut-, mis on seotud just uute ettevõtetega. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal me viisime selle uuringu läbi viiekümne tuhandes ettevõttes ja veebruaris tuldi välja tulemustega selles valdkonnas. ja veebruaris sai alguse ka Läti eesistumine ning juunis oli meil parlamendis selle esitlus me oleme kõik need äh, tulemused avalikustanud, see on veebilehel kõik kättesaadav, meil on olnud mitmetes riikides äh, Sloveenias, Sloveenias, äh, Eestis äh, Ähm, ja teistes riikides olnud ähm, olulisi seminare, mm, kahe tuhande kuuendal aastal äh, leiavad sellised seminarid aset ka mm, teistes riikides, äh, Suurbritannias, Prantsusmaal ja mujal, ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me teeme koostööd Eurofondiga äh, ja Eurostatiga ka ehk siis järgmine projekt, eh, mis leiab aset kahe tuhande kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal aastal, keskendub eh, just eh, psühhosotsiaalsete riskide juhtimisele ja tööohutuse ja töötervishoiualastele riskide juhtimisele. Need on olnud meie peamised saavutused aastal kaks tuhat viisteist ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aastaga seoses tahaksin välja tuua kolm asja. kõigepealt töö, tervisliku töökoha algatus kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist, mida ma mainisin ja siis meil on äh, slogan äh, hea töökoht äh, kõikidele vanuserühmadele ja ma olen maininud siin ka delegeeritud projekte, mille me oleme saanud teilt ja komisjonilt. eesmärgiks on edendada jätkusuutlikku tööd, keskendumaks töötervishoiu ja ohutuse küsimustele ja me tahame edendada ka Euroopa Liidu sotsiaal- ja tööhõivepoliitika eesmärke, loomaks jätkusuutlikku majanduskasvu ja nagu ma ütlesin, siis see edendab äh, tervislikku vananemist ja see on väga oluline kogu tööea jooksul, see tähendab seda, et meie peame oma tegevusega alustama juba siis, kui inimesed tööturule sisenevad jällegi, äh, materjal on kättesaadav kõikides ametlikes keeltes, me teeme koostööd kõikide liikmesriikidega ja me tuleme välja ka ähm, veebipõhise vahendi ja äh, lahendusega, mis on kättesaadav kõigile selleks, et oleks võimalik seda infot navigeerida, äh, selleks, et oleks võimalik näha, mis Euroopas on tehtud ja mida järgnevatel aastatel tuleb ära teha, selle kampaania algatamine leiab aset neljateistkümnendal aprillil koos volinik Thyssoni ja Hollandi eesistujaga aga veel kaks projekti, mis on äh, minu arvates väga olulised projektid, äh, väikese suurusega ettevõtted ja mikroettevõtted. selles vallas äh, me teeme tööd erinevates valdkondades ja erinevatel tasanditel, me anname ülevaate mikroettevõtetest ja väikese suurusega ettevõtetest, räägime, mida on vaja teha selleks, et nad saaksid vastata töötervishoiu ja ohutusreeglitele ja me kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks anname lõppinvestuse sellele kõigele, aga see annab just poliitikategijatele töötajatele ja kujundajatele, aga ka tööandjatele väga olulist informatsiooni ja nüüd viimaseks eh, veel üks projekt ja tegevus, eh, mis on ka väga oluline ja mis sai alguse juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus eh, ja see on seotud tööga seotud haigustega ehk kutsehaigustega ähm, ähm, seal me keskendume äh, Mm, sellele, et praegusel hetkel on info, mis puudutab äh, kokkupuudet vähki tekitavate ainetega töökohal äh, ajast maha jäänud. Äh, meie tahame välja tuua kõrge riskitasemega töötajate rühmad, panna paika riskitasemed ja seetõttu on see töö ääretult oluline ja selle tegevusega meie agentuur tahab omalt poolt abistada poliitikakujundajaid ja otsust töötajaid eh, selleks, et oleks võimalik panna paika ka eh, riskide hindamise mehhanism, kompensatsioonimehhanism eh, ja et oleks võimalik teadusuuringuid teha ja selleks ehm, prioriteete paika panna. see tegevus lõpeb aastal kaks tuhat kaheksateist ja me teeme seda kõike vaatamata sellele, et meil on taaskord personali kärbitud kaks tuhat kuusteist äh, oleme me ühe inimese kaotanud ja kahe tuhande seitsmendal aastal äh, on meil taas selline olukord, aga me püüame siiski oma töö tõhusamalt ümber korraldada selleks, et äh, juhtimiskavas paika pandud eesmärgid siiski saavutada. suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh selle esimese ettekande eest ma pean tunnistama, et ma unustasin Äh, külasid tervitada, kakskümmend viis külastajat on meil metallurgia mm, tööstusest kohale tulnud siia, proua Morin Chartier äh, külased on nemad ja siis äh, lisaks veel tõlke õpilased, kes meid külastavad, kes saavad siis kõnelejad kuulda originaalkeeles nüüd ma siis olen selle eksimuse parandanud ja järgmiseks saab sõna James Cully ja teil on ka kümme minutit. suur tänu, härra esimees! suurepärane võimalus meiega, meile jagada teiega seda tööd, mis me oleme teinud aastal kaks tuhat viisteist ja mida me kavatseme teha aastal kaks tuhat kuusteist. meie oleme äh, agentuuridena vastutavad siis kutseõppe ja tööturu eest ja nende kahe sektori vaheliste suhete eest keskendume nii oskustele kui pädevustele. ja keskendume seega kõikidele eh, haridusaspektidele, mis on seotud tööturuga. järgneva kümne minuti jooksul tahaksin teiega jagada meie mõtteid neljale küsimusele, mida me esitame enda käest ikka ja jälle. millises kontekstis Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus ZFOP täna tegeleb? tööturg muutub, mitte ei muutu aga ainult tööturg, vaid ka koolitus, sest ka koolitus peab ju vastama tööturu vajadustele ning tööturg vananeb. ka see on selge trend ja aastaks kaks tuhat kakskümmend viis on üle viiekümne viie aastaste inimeste osakaal tööturul oluliselt suurem. ja seega me peaksime liikuma ka tööturu suunas, tähendab, me liigume lisaks ka tööturu suunas, mis on poolenisti automatiseeritud selles kontekstis me teame, et räägitakse kogu aeg tööpuudusest, eriti nooremas põlvkonnas meie uuring, Euroopa oskuste ja pädevuste ähm, uuring on näidanud seda, et äh, asi ei ole mitte ainult selles, et tööd ei ole, vaid et ei ole ka kõrgekvaliteetseid töökohti. ja et probleem on ka selles, et inimesed õpivad asju, mida ei ole võimalik kasutada tööturul. meie uuring näitas et, et kakskümmend viis protsenti töötajatest väidavad, et nad on ülekvalifitseeritud ja nelikümmend kaks protsenti Äh, töötajatest leiab raske olevat oma koolituses saadud oskusi sobitada tööturu vajadustega. me teame ka sellest, et seda, et on väga palju täitmata töökohti. iga tuhande inimese kohta Saksamaal näiteks on vähemalt nelisada vaba töökohta. Kreekas on see number aga ainult seitsekümmend oleme kursis ka sellega, et on väga palju inimesi, kes äh, lahkuvad haridusest äh, ennetähtaegselt ja et on väga palju neid inimesi, kes ei käi koolis ega ka tööl. teine meie jaoks väga oluline teema amet, agentuurina on äh, töötavad vaesed ja see rõhutab seda, kui oluline on kvaliteetsete töökohtade olemasolu, asi ei ole ju ainult selles, et inimesel on töökoht, vaid et ta ka saab sellest ära elada väärikat elu ja kolmas oluline kontekst meie jaoks on pagulaste temaatika, nagu te teate, Euroopas süveneb pessimism noorte seas. aga see on samas väga suureks lootuse allikaks varjupaiga taotlejatele, kes on Euroopasse võtnud suuna ja seega me peame leidma tasakaalu mõlemate teenimise vahel. ja sellega seoses me küsimegi kogu aeg enda käest, et mis mõte on üldse sellisel äh, keskusel, nagu seda on CEDEFOP, mida aitame, kuidas aitame meie kaasa Euroopa probleemide lahendamisele. kui te vaatate meie tööprogrammi, kui vaatate seda, mida me teeme aasta jooksul, siis te näete, et me üritame anda endast parima selleks, et üles ehitada nii-öelda äh, tööle võetavust. me üritame täita RIA eesmärgid, need olid viis eesmärki, mille osas jõudsid kokkuleppele kutsehariduse eest vastutavad ministrid. selleks, et aastaks kaks tuhat kakskümmend paraneks juurdepääs haridusele ja koolitusele, tööpõhine õpe, võtmepädevused, õpetajate koolitus ja kvaliteedi tõstmine hariduses ja kutsehariduses teine põhjus, miks meist on kasu, on see, et me vaatame tööturgu ja juurdleme selle üle, milliseid võimalusi pakub digitaalne turg. ja sellest me oleme järeldanud seda, et IT-oskused on asi, mida on vaja igal noorel inimesel. me toetame ka Euroopa vahendeid, mis aitavad noored inimesed teha mobiilsemaks nii liikmesriikide vahel kui ka liikmesriikide sees ja lõpetuseks me taotleme Euroopa kutseharidusse rohkem vahend, ütleme suuremate vahendite eest. kui te vaatate Euro-, Erasmus programmi, siis äh, kõrgharidus on siin selgelt eelis äh, sta-, äh, staatuses kui kutseharidus. kakskümmend neli protsenti kutseharidusse ja nelikümmend kolm protsenti läheb kõrgharidusse meie eesmärgiks on siis nii-öelda põhipädevuste arendamine, need on need pädevused, mis peaksid olema kõikidel, kui nad koolist lahkuvad. pikaajaline elukestev õpe on samuti üks aspekt meie, aspekt meie tööst ja me peaksime ka rohkem rõhuma äh, läbi äh, katsetamise õppimisele ja sellepärast on äh, tööpõhine õpe meie jaoks üks olulisi prioriteete Euroopa Liidu komisjoni liikmesriikide ja tööturu osapooltega äh, teeme me seda tööd üheskoos, tahame, et koostataks äh, rohkem uuringuid, tehtaks teadusuuringuid ja et sellest oleks, et äh, pakkuda Euroopa institutsioonidele mõtteid olukorra parandamiseks. aasta kaks tuhat viisteist oli meie jaoks just äh, erakordne, me lähe-, tähistasime oma neljakümnendat äh, sünnipäeva, Fedefopil oli palju tegevusi, neljateistkümnendat, vabandust. me oleme üritanud anda endast parima selleks, et viia äh, järeldused vastu võtta, oleme oma kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia üle vaadanud, see on meie jaoks võtmetähtsusega dokument ja tähendab see kõik seda, et meie peamiseks eesmärgiks on noorte hõivatatavuse tõstmine. me korraldasime ümber ka oma struktuuri, selleks et me vastaksime rohkem komisjoni, Euroopa Parlamendi ja teiste institutsioonide vajadustele. täna on meil kolm äh, osakonda, kes tegelevad siis ühelt poolt süsteemidega, siis ähm, õppestruktuurid, me tahame tagada suhted selle vahel, et mida inimene õpib ähm, koolis ja selle vahel, mida on tööturul vaja. ja kolmas osakond on meil tööturg ja oskused. me tahame kutseharidussektorit äh, hoida kursis siis sellega, et milliseks turud kujunevad viie-kümne aasta pärast ilmselt, selleks et koolid saaksid siis ka oma õppeprogramme sellega kohandada. läbi selle on tulnud väga palju uusi tegevusi poliitikate foorum, kus osapooled on osalenud, oleme ka näiteks praktikasüsteeme läbi vaadanud, Malta ja Leedu sai ühele poole, Kreeka, Sloveenia ja Itaalia on ette võetud sellel aastal ja enne töö, ja enne avaldasime siis veel töökohtade ja pädevuste ülevaate ja läheneme siis kutseharidusele üleilmastumise kontekstis samuti. nelikümmend üheksa Ehm, kirjalikku aruannet tulid, tuli meilt välja kuussada üheksa tuhat ehm, dokumenti la-, laaditi alla ja tuhandeid kordi tsiteeriti meie tööd. aastad kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitse lähtuvad meil meie programmdokumendist, see puudutab siis seda, millised on need uuringud, mis tuleb veel teha, peame keskenduma sellele, mis Euroopas toimuvad ja me peame ka teadmisi vahendama, teatamaks, tagamaks selle, et see, mille meie toodame, jõuab ka süsteemi ja aitab kaasa. me tahame aidata institutsioonidel välja kujundada ja väärtustada kutseharidust, me tahame, et kutseharidus vastaks tööturu nõuetele. seega on meil sellised projektid nagu sotsiaalse kaasatuse parandamine, noorte mobiilsuse parandamine Äh, koolist lahkujate olukorra parandamine ja tööpõhine õpe ja pädevuste ühtlustamine vajadustega, need on need projektid, on, mis on meil esirinnas järgmisel aastal. me aitame Euroopa Komisjonil ka uut äh, oskuste agendat toetada, see peaks tulema siis äh, mai, välja töötada, see peaks tulema välja mais statistika ja aruannete maailm on meie maailm, prognooside ja analüüside maailm, aga inimesed Euroopas elavad täiesti teistsuguses äh, maailmas. Nemad tahavad lihtsalt, et me lahendaksime nende probleemid, et me aitaksime neil tööd leida, et me aitaksime tagada neile korraliku elu. see on TEDEFOP-i eesmärk me näeme ebakõla ühiskonnas ja ebakõla tuleneb sellest, et tööturg ja, ja haridussektor elavad äh, täiesti erinevas rütmis. Teie eesmärgiks on need kaks maailma ühendada. enne kahe tuhande kahekümnendat aastat on meie eesmärgiks liikmesriikidel aidata mõelda eurooplastena, kuid tegutseda kohaliku tasandi esindajana, et inimesed, kui nad tahavad tööle minna, peaksid töökoha leidma, aga kui nad tahavad jääda äh, veel õpipinki, siis nad saaksid ka seda teha, et saada tuleviku päde-, tulevikuks vajalikud pädevused ma vaatasin üle, mis ma olen varem kirjutanud ja lugesin seal, et, et Hiinas öeldakse, et kui äh, tuul puhub, siis on neid, kes ehitavad äh, tuulemüüre ja neid, kes ehitavad äh, tuulikuid. mina loodan, et meie oleme tuulikute ehitajad ja nagu ka Krista, peame ka meie maadlema meie eelarvekärbetega ja sellega, et meie personali on kärbitud, aga meil on õnnet-, õnnestunud oma töö ümber korraldada niimoodi, et äh, me oleme oma eesmärke ikkagi saavutanud. ja ma loodan, et äh, me suudame läbi selle kutsehariduskava äh, edastada selle sõnumi kodanikele, et me päästame Euroopas elusi ja investeerime tulevikku. suur tänu, James Kaleha. minul on äh, lihtsalt siin praegu moderaatori ülesanne ja Madlen Salva saab järgmisena sõna. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada teid, et te olete kutsunud ka ETF-i siia Euroopa koolitusfondi, et jagada mõtteid teiega. Euroopa koolitusfond ETF, nagu te teate, on ainus Euroopa Liidu amet, mida rahastatakse neljandast Euroopa Liidu peatükist, nimelt Ülemaailmne Euroopa. ja nagu küsis CDFOP-i kolleeg, et miks meil on vaja sellist ametit, kes tegeleb inimkapitaliga Euroopas, kehtib tegelikult meie jaoks, miks meil on üldse vaja sellist fondi, kes tegeleb inimkapitali arenguga maailma kontekstis seda sellepärast, et meie arvame ja oleme alati arvanud, et lisaks et, ähm, et pehme võim on teinekord äh, relvastatud võimust tugevam. inimkapital on oluline kõikides meie tegevustes, äh, meie suhtluses partnerriikidega Euroopa Liidust väljaspool. samas aga, rääkides ülemaailmsest tasandist, siis loomulikult seda seostatakse üldiselt globaliseerumisega Euroopa Liit ja tema institutsioonid ja tagasihoidlikul kombel ka meie fond ETF saavad ainult äh, tsiviilsemaks muuta. Pascal Lamy ütles omal ajal nimelt, et tema oli nimelt äh, Jacques Delors'i kabineti ülem ajal, kui meie koolitusfond loodi. tema ütles, et Euroopa suudab võrdsuse tabada, tagada läänes ja Lähis-Idas tagada mõttevabaduse, need on need väärtused, millesse meie usume ETF-is ja sellepärast ongi inimkapital meie jaoks nii tähtis me luuame, loodame inimkapitaliga luua väärtuse, mis annab inimestele võimaluse pakkuda kodanikele tulevik nende kodus ja ma tahaksin rõhutada, koduriigis. stabiliseerumine, millest räägitakse ikka ja jälle naabruspoliitika kontekstis, peaks keskendumagi riikide suutlikkusele öö, olud stabiliseerida oma koduriigis ja anda inimestele võimalus koju jääda aga kui kodanikud otsustavad siiski kuhugi mujale minna ja Euroopa ju usub vaba liikumisvabadusse, siis peaks äh, kontrolli alla võtma legaalse immigratsiooni ja see on ka meie eesmärk ETF-is. nüüd seda kõike arvestades, aastal kaks tuhat viisteist me jätkasime oma investeeringuid nii-öelda ettevõtlikkuse kontiinumis äh, rahastamise, mida me silmas peame selle all äh,, kõik Euroopa riigid selleks, et äh, olud stabiliseeruksid, peaksid äh, ettevõtluspoliitikaid arendama, nad peavad olema valmis riske võtma ja samas ennetama teele tekkivaid probleeme. Nad peavad tagama selle, et need institutsioonid, kes tegelevad riigis, oleksid samuti ettevõtlikud ja ühtlasi vastupanuvõimelised, et nad suudaksid kohaneda ja et nad oleksid äh, võimelised leidma lahenduse Nad peavad samuti riiki analüüsima selleks, et leida andeallikad, nad peavad pidevalt viima läbi uuringuid kodanike seas ja loomulikult kodanikud ise peavad olema ettevõtlikud. Te olete võib-olla juba näinud meie neljaleheküljelist ülevaadet meie saavutuste kohta kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, aga mis puudutab avaliku sektori poliitikute haldamist, mis on ka, on meie jaoks üks peamine eesmärk nende puhul see, et nende tulemused oleksid ka mõõdetavad. kogu avaliku sektori poliitika peaks olema tuludele orienteeritud, kuid peaks samas andma inimestele, ühiskonnale ja kogukondadele teatava mõtte. mitmetasandilises juhtimises oleme me võrdlusriikidena toonud Tuneesia ja Maroko kohalikul tasandil, oleme läinud kaugemale näiteks pealinnades. Lõuna-Marokos piiril Liibüaga, seal tuleb tagada see, et institutsioonidel siiski on võimalus enda saatuse sepp nii-öelda, et nad suudavad ise koordineerida oma tegevusi. seda me oleme teinud Marokos ja Tuneesias tulemusena on see, et Euroopa Liit investeerib äh, Tuneesias veel kaheksat äh, piirkonda, me ei hülga äh, keskpoliitikate arengut, kuid oluline on tagada ka see, et need arengud käiksid paralleelselt kohaliku toetamisega. sama kui tegevust oleme teinud Algeeri-, Alžeerias, kuid seda natukene vähem nähtavalt, me oleme toetanud seal ka kohalikke liikumisi äh, Nad on tõesti alternatiivid ka riigile teinekord. riigil on eh, hädasti vaja taristu mitmekesistamist, see on äärmiselt naftapõhine ja eh, naftahindade langus on toonud kaasa suured raskused selle riigi jaoks ja sellepärast nad vaatavadki praegu võimaluste järele leida alternatiivid sissetulekuks. Kagu-Euroop-, Kagu-Euroopa riikidest tooksime välja selle, kui oluline on nende riikide toetamine, aga ka Maabregi riikide toetamine, ka Maroko, Tuneesia, Alžeeria toetamine. Nemad äh, on vägagi huvitatud erasektoriga koostööst oma riikides, aga samas loomulikult huvitatud ka tööst, Euroopa tööstusega koostööst, kes juba on hakanud investeerima nendesse riikidesse. tahetakse anda nii-öelda õppuritele, kodanikele võimaluse tööpõhiseks õppeks me oleme näinud, et Euroopas on seda hädasti vaja, sellele on juba viidatud, aga praegu need riigid küll otsivad neid võimalusi, kuid äh, kahjuks ei ole nendel hetkel ressursse seda teha ja võib-olla kui parlament äh, neid toetab, saame me abi Euroopa naabrusinstrumendist ja saame nendele inimestele anda natukene toetust, et neil oleksid äh, praktilised õppevõimalused Euroopa ettevõtetes või siis äh, nende enda ettevõtetes kodus. mitmetasandine haldus, lisa, äh, me oleme selles osas teinud väga palju tööd äh, Kesk-Aasias pädevuste ülesehitamisega. Kesk-Aasia riigid, nagu te teate, on üldiselt tsentraliseeritud riigid. aga juba mõnda aastat on meil õnnestunud äh, koolides natukene poliitikat muuda, muuta. me oleme loonud sellised äh, ühtsed nõukogud, kus ka kogukond laiemalt osaleb ja et äh, kvaliteetne haridus on hoovaks nendes riikides, on äh, riike, kes saavad paremini hakkama kui teised, me üritame neid toetada ja, ja vastastikust õpet toetada. seda kavatseb teha Euroopa Komisjon järgmisel aastal, kui käibele tuleb Kesk-Aasia haridusplatvorm nii palju toetame meie te-, Euroopa Liidu üles tegevust. nüüd äh, Ida-Euroopa, siis äh, räägiksin ka natukene sellest, äh, mida me oleme teinud äh, oskuste äh, kohandamisel vajadustega. mul on väga hea meel öelda, et Ukrainas näiteks on tööandjad tõesti väga olulist rolli mänginud riigis. Nad on suutnud kokku tulla äh, välja tuua selle, millised on nende majanduslikud vajadused ja mul on väga hea meel, et see sektor on ka täna siin esindatud, metallurgiasektor, ja Ukrainas äh, on tõesti väga palju ära tehtud oskuste osas. seda me, me hindame kõrgelt, aga ka teised riigid, näiteks nagu Gruusia ja Moldova, nemad õpivad tööandjatelt äh, sellest, kuidas sotsiaalses dialoogis üldse osa võtta. aga samas tuleb ka öelda, et Gruusia on äh, avaliku sektori puhul täielik äh, liider. me toetame neid selleks, et oleksid kutseharidusse rohkem inimesi kaasatud. sellel riigil tõesti õnnestus saavutada suurepäraseid tulemusi anti võimalusi inimestele, kellel on erivajadused, et ka nendel oleks juurdepääs haridusele. see tundub võib-olla eurooplaste jaoks olema, olevat iseenesestmõistetav, kuid meil ei ole see, seal nendes riikides ei ole see sugugi nii. inimestel lihtsalt ei ole juurdepääsu kõrgekvaliteetsele haridusele ja võrdsust ei ole. Moldova puhul me tegelesime tööturu seirekeskuse loomisega tagamaks äh, selle, et äh, see riik, kus on struktuurseid muutusi nii hädasti vaja, saaks äh, ka kohalikul tasandil korralikult töötada. Lääne-Balkan ja Türgi selles piirkonnas me oleme teinud väga palju väikeettevõtluse aktiga, me tutvustame seda Pariisis koos OECD-ga järgmisel nädalal nagu te teate, me oleme aastaid juba vastutanud ETF-ina ettevõtlusõppe äh, analüüsimise eest äh, ja VKE-de oskuste analüüsimise eest kõikides piirkondades. seni on välja jäänud ainult Kesk-Aasia. seekord siis on Lääne-Balkan ja Türgi meil kavas ja kõik, mis ma ütlen täna siin on täiesti avalik info. kahjuks tuleb tunnistada, näeme, et äh, töökohti on väga vähe loodud VKE-des ja sellepärast me sellel aastal käivetamegi tihedama koostöö Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupangaga selleks, et välja selgitada, kuidas meil oleksid äh, kuidas meil oleks erasektorit võimalik toetada. aga veel tahtsin öelda nii palju, et noorsootagatis ja tööhõiveinstrumendid on äh, võrdluspunktiks ka Türgi jaoks ja kõik poliitikad, mis puudutavad neete, et äh, ne-, need on ka äh, Lääne-Balkanis palju huvi pakkunud aastal kaks tuhat kuusteist jätkame tegutsemist kohalikul tasandil kvalifikatsioonide kallal ja siis ka Äh, ettevõtlusõppe osas. ja lõpuks äh, lubage mul väljendada tänu teie toetuse eest aastal kaks tuhat viisteist, suur tänu meie töö toetamise eest äh, rändeküsimustest, sellest on räägitud parlamendikomisjonides palju ja suur tänu teie toetuse eest ka Torinos kui me üheskoos esitasime avaliku sektori hinnangu nendes riikides. ma tahaksin tänada komisjoni esimeest, et te olete kutsunud ähm, koolitusfondi aruteludesse, mis leiavad aset ähm, liikmesriikides ja mul on väga hea meel, et meid on kaasatud aruteludesse rändeküsimustes ja tänan ka loomulikult teie vaatlejat, proua Edith Bauerit, meie nõukogus me oleme ainus amet, kellel on sõltumatu ekspert äh, nimetatud parlamenti poolt meie nõukokku. nagu ma aru saan, teie missioon on tulemas ETF-i, me ootame teid põnevusega ja öö, äh, tahame siis üheskoos aidata kaasa arengutele maailmas laiemalt. suur aitäh ja nüüd saab äh, sõna Juan Menendez Valdes, palun. suur tänu teile minu jaoks on suur au eh, olla siin teie ees ja eh, rääkida siin koos oma sõsaramet, eh, ametitega sellest, mis me tegime kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja mida kavatseme teha kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. olete hästi teadlikud Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi äh, tegevuses tegeleme põhi, tegutseme põhiliselt Dublinis, aga, aga äh, meil on väike amet, äh, meil on väike kontor ka Brüsselis, me anname tööd saja kaheksale inimesele ning kui ma peaksin nüüd esile tõstma nelja elementi möödunud aastast ja sellest aastast, sooviksin rääkida kõigepealt sellest, et möödunud aastal tähistasime oma neljakümnendat sünnipäeva ja oleme teinud väga palju nende aastate jooksul, meil on palju väljakutseid veel ees ja mõtleme selle üle, kuidas oma tööd tulevikus edasi teha. ühtlasi me soovisime vabatahtlikult koordineerida Euroopa ametite võrgustiku tööd, sinna kuulub praegusel hetkel nelikümmend neli Euroopa detsentraliseeritud äh, ametit ning äh, palusime, et strateegiline agenda vastu võetaks, ma ei äh, hakka sellest pikemalt rääkima, kui keegi selle kohta eraldi ei küsi. see oli ka esimene kord, kui esitati uus programmdokument ning äh, Ehm, meie puhul puudutab see aastaid siis kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend ehm, ja eh, siis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võib arvata, et näete parlamendis ja ka nõukogus komisjoni ettepanekut, et meie määrust kohaldatakse ühise seisukohaga, mille osas leppisid kokku siis Euroopa institutsioonid detsentraliseeritud ametite koht, koha pealt. kõige tuntumad on need üle-euroopaliste teenuste eh, küsimus ja meie viisime läbi küsitluse elukvaliteedi kohta Euroopas, ma ei hakka sellest väga pikemalt äh, rääkima, sest äh, põhiliselt me analüüsime seda järgnevatel aastatel, kuid oluline on siiski äh, küsimus, mis on oluline, see puudutab Euroopa töötingimuste küsitlust. me läksime koha peale mm, ning viisime selle läbi, me jälgisime äh, töötingimusi, äh, äh, oleme seda teinud üheksakümnendast aastast peale, juba kakskümmend viis aastat jälgime selliseid trende ning analüüsime praegu andmeid edasi ja esitame täieliku ülevaate ja äh, kokkuvõtte äh, töö kvaliteedist äh, kindlasti ka teile. on oluline tunn-, teada seda, et see raport on üks olulisemaid allikaid töötingimuste kohta, mitte ainult Euroopa institutsioonide, vaid ka teiste jaoks ning üritame äh, jagada neid andmeid ja võrrelda andmeid ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga ja vaatame seda, mis toimub Hiinas või Ameerika Ühendriikides ja üritame eh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks osaleda ka globaalse raporti eh, koostamisel. kogusime palju eh, informatsiooni möödunud aastal ja see ja pöörasime tähelepanu ka füüsilistest isikustest ettevõtte peale, ettevõtjate peale ja võrdlesime nende olukordi ja samuti võrdlesime tööaja mustreid ja see on oluline ka selleks, et võrrelda eh, töö ja pereelu jagamist ning eh, ka eelmisel aastal jagasime raportit, andmeid Euroopa Parlamendile ka emapuhkuse ja isa ja vanemapuhkuse kohta. mõnemates eh, liikmesriikides eh, eh, on, on vanemapuhkus pikem, kui see kohustuslik on Euroopa Liidust kahes, aga lühem ning äh, samuti on mõningates liikmesriikides osadel ähm, on isadel kohustus jagada osa vanemapuhkusest. praegusel hetkel me jälgime täpselt seda, täpselt ka seda, mis toimub tööturul ning selles äh, valdkonnas keskendume äh, tööhõive küsimustele ja praegusel hetkel ähm, on tööturumustrid muutnud, muutunud osaliselt tehnoloogiliste muutuste pärast, kuid mitte ainult. ja võtame arvesse siin ka muid küsimusi, nagu näiteks, nagu näiteks nagu näiteks tootva töö Eh, kasutamine ja samuti jälgime me olukorda eh, liikmesriikide ja eh, regionaalsetel tasanditel. samuti me analüüsime ka tööturureserve, mitte ainult ei analüüsi töötust, pikaajalist töötust, tööhõivet, vaid ka jälgime neid, kes pole aktiivsed ja analüüsime ka poliitikat, mis aitaks need inimesed äh, tuua äh, tagasi tööturule. ning äh, oleme teinud seda ka sotsiaalse kaasatuse küsimustes varem ning vaatame spetsiifiliselt üle just pikaajalise noorte tööpuuduse ning äh, migratsioon ja mobiilsus on väga palju tähelepanu pälvinud viimasel ajal ning hiljuti avaldasime raporti, mis äh, on nende äh, aruteluga seotud ja see puudutab eriti töötajaid, lähetatud töötajaid Kesk-Ida-Euroopast äh, Lääne-Euroopasse ning võib siis öelda, et Euroopa kodanikud Ida-Euroopast ei ole koormaks Lääne-Euroopa riikidele ja isegi kui nad saavad teatud toetusi, on neid toetusi vähe ning eh, võib öelda, et uute liikmesriikide kodanikud panustavad eh, oma maksudega positiivselt vastuvõtja riikide majandusse. Eh, ja sel aastal me analüüsime ka analüüsime mobiilsete migrantidest töötajate olukorda ja samuti ka analüüsime analüüsiüli taotlejate olukorda tööturul ja seda spetsiifiliselt meie juhatuse palvel ja minnes nüüd töökoha tasandile, siis äh, sel aastal on raporteeritud spetsiifilisi elemente sellest küsitlusest ja ja sooviksin teie jaoks esile tõsta seda, et äh, me oleme praegu läbirääkimistes oma sõsarameti CDFOBiga, et äh, viia läbi ka äh, Euroopa ettevõtlus, ettevõtete teemaline küsitlus ja uuring see kindlasti oleks, sisaldaks huvitavaid andmeid poliitikute jaoks ning eh, kindlasti oleks väga informatiivse iseloomuga ka meie ametitele. ning eh, samuti eh, tegeleme sotsiaalse dialoogi küsimustega ning nagu te teate, Euroopa Komisjon on teinud jõupingutusi selleks, et äh, sotsiaalset dialoogi edasi viia ning üks raport, mille me hiljuti äh, avastasime, mis on äh, eriti huvitav, see puudutab sotsiaalsete partnerite kaasamist mitte ainult Euroopa tasandil, vaid ka äh, liikmesriikide tasandil. ning tulemus on mitmesugune, ainult üks, ühes liikmesriigis ütlesid sidusrühmad et äh, need on kõrvale jäetud, igatahes edusamme on tehtud ja äh, komisjon soovib tööd jätkata ka selles valdkonnas ning äh, meie mm, parandame ka oma andmebaase ja andmekogumeid ning väga lühidalt, et üle vaadata kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, programmeerimisperiood ning tegeleme spetsiifiliste transversaalsete küsimustega, nagu näiteks digitaliseerimine eh, ning selle mõju tööhõivele ja samuti jälgime eh, erinevusi eh, elu- ja töötamistingimustes Euroopa Liidus ja puudutame ka viimastel aastatel tehtud edusamme ning äh, tahtsin rääkida ka andmetest, meie eelarvest on kasutatud üheksakümmend üheksa koma üheksa protsenti, meid eil oli, avaldasime sada kakskümmend üheksa artiklit ning äh, meie panus äh, on olnud saja, osa olnud oluline saja kahekümne üheksa äh, kohtumise mm, korraldamisel ja samuti oleme koostanud kolmsada kakskümmend Euroopa äh, poliiti-, olulist poliitika arengut dokumenti ja osalenud viiekümne üheksa Euroopa Parlamendi raporti koostamisel ning veel äh, mõningad küsimused, millele on viidanud ka kolleegid, kõigepealt äh, siis ja ametite jaoks mõeldud vahendid, me oleme juba viie protsendi võrra vähendanud oma töötajate arvu ning seda võib ka kolleegide kohta öelda, tegelikult lausa kuus protsenti sel aastal ning eh, see kümme protsenti, mis meilt on palutud, see tuleb sisse viia ja see tuleb sisse viia enne kahe tuhande kaheksateistkümnendat aasta, kuid me ei tohiks arvata, eh, me ei tohiks lihtsalt eh, jääda liialt lootusrikkaks, et asjad lihtsalt niisama lähevadki, vaid peab Äh, arvestama ka negatiivsete prioriteetide esile kerkimisega ning äh, praegusel hetkel, neljateistkümnendal märtsil äh, on vaja uute eesmärkide väljatöötamisega tegeleda, samuti panna paika uued poliitilised prioriteedid ja vaadata üle ka meie loomisega tegelenud määrus, igatahes äh, ametid peavad näitama, et oleme pühendunud oma mandaadi täitmisele ja äh, oleme seda ka teinud, nagu andmed on seda tõestanud, aitäh. So, danke schön, damit niisiis, suur aitäh, nüüd me oleme oma külalised ära kuulanud ja liigume edasi arutelude juurde, kõigepealt saavad sõna fraktsioonide koordinaatorid ja palun teid kaasa kõigepealt. suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh, ei suur, tere tulemast kõigile külalistele, suur aitäh nende ettekannete eest ja äh, Äh, tõesti, teie tehtud töö on väga äh, olulise tähtsusega, see on meie igapäevase töö jaoks väga oluline. esimene küsimus puudutab noori. nagu me kõik teame, siis äh, noored õpivad väljaspool kooli ka uusi asju väga erinevatel viisidel ja ma tahaksingi teada, kas on viidud läbi mingeid uuringuid seoses praktikas Mm, tegemistega ja sellega seoses, kuidas sellised praktikad äh, ettevõtetele kasulikud on. Äh, oluline on ju julgustada ettevõtteid äh, andma noortele võimalusi saada kogemusi ja minu teine küsimus on suunatud Sedefop esindajale härra Kalehjale, ta rääkis pagulastest ja ma tahaksin sellest nüüd natukene rohkem rääkida Äh, kui me räägime mitteformaalsest õppest, äh, äh, siis see on väljakutseks kõikidel tasanditel kuid ma usun, et see on veelgi suurem väljakutse, kui me räägime pagulastest, kes äh, siia liiguvad. kas Sedefop uurib seda, kuidas äh, kutseharidus ja muud poliitikad saavad toetada ähm, pagulaste integreerimist tööturul Euroopas ja teine küsimus, kas Sedefop teeb tööd programmide kallal, mis on seotud äh, pagulaste koolitamise ja integreerimisega ja täpsemalt, kas on viidud läbi konkreetseid analüüse või uurimusi selle kohta, äh, millise, millist haridust või milliseid koolitusi vajavad pagulased selleks, et nende integreerimine oleks tõhusam, aitäh! aitäh! Juta Steinruck, palun! kõigepealt äh, suur aitäh kõikidele agentuuridele ja fondidele, äh, andke see tänu oma töötajatele edasi, sellepärast et äh, Äh, need kolleegid, kes äh, teevad tööd äh, ähm, pidevalt, teavad, kui oluline see on, mis need ametid ja agentuurid teevad ja seetõttu ma arvan, et on ainult õige ja hea neid tänada, paljud kolleegid siin saalis võib-olla ei ole nii tuttavad selle tööga, mida te ära teete aga nüüd ähm, need uurimused, info, mida te annate, kogu see tegevus on täiesti äh, oluline, väga oluline meie jaoks. Te teete väga head tööd. Äh, räägitakse pidevalt uutest ülesannetest, äh, mis Euroopa ametitel on ja kui Euroopal on uusi ülesandeid, siis kas see toob kaasa ka uusi ülesandeid teile, ma tahtsingi seda küsida teie käest ja äh, kõigepealt ETF äh, haridus äh, ja demokratiseerimine, eriti just kolmandates riikides, on väga oluline valdkond ja seal on lõputu vajadus tegutseda, me kõik teame ja milline on teie arvates kõige kriitilisem valdkond, kus tegutseda? Äh, loomulikult ei ole ta piisavalt suur selleks, et kõiki äh, probleeme lahendada. veidi aega tagasi äh, oli mul hea võimalus olla Cedefopi külas Thessalonikis ja kui ma seal olin, siis ma nägin, et Cedefop äh, tegeleb elukestva õppega, pagulaste integreerimisega mm, tööturule, aga tehakse tööd äh, ka digitaliseerimise valdkonnas, seal on väga suuri väljakutseid ja seetõttu ma tahaksingi äh, liituda härra Kaasaga, kui me räägime pagulaste integreerimisest tööturule, kas teie saate omalt poolt liikmesriike aidata äh, kas te saate aidata liikmesriike pädevusi kujundada ja nii edasi, äh, selleks, et Euroopa ühiselt edasi liiguks, nüüd küsimus OESH-le, äh, kuidas äh, kasutatakse ära pädevusi refit samuti valdkonnas arutatakse ka pidevalt VKE-dest, sellest, et neil on liiga suur halduskoormus, et neid on vaja rohkem toetada, seda koormat on vaja vähendada ja see tooks inimestele ka kasu kaasa. ja nüüd Eurofond, millised muudatused on olnud nähtavad töövaldkonnas viimase viie aasta jooksul ja praegusel ajal me arutame vägagi intensiivselt teemat, mis on seotud Euroopa Liidu sisese töötajate liikumisega Äh, ja sellega seotud sotsiaalkaitsega. liikuvuse mõju Euroopa Liidu siseselt sotsiaalteenustele ja sotsiaalsetele teenustele. Ähm, milline on teie seisukoht sellega seoses, aitäh ja väga vabandan, et ma nii pikalt kõnelesin, suur aitäh! ja nüüd proua McIntyre CR-i nimel tahtis sõna, aga teda siin ei ole, Mariann Harkinit siin ka ei ole Renate Veeber saab nüüd ECR-i nimel sõna, palun. Alde siiski äh, parandab äh, sõnavõtja esimeest. Äh, suur aitäh, ma tahaksin tänada kõiki meie külalisi, nende ettekandeid oli väga huvitav kuulata ja väga hea oli saada teada, mida nende mm, agentuurid, ametid on teinud viimastel aastatel, see oli tõesti ääretult huvitav ja mul on üks kommentaar ja üks küsimus, võib-olla on kaks küsimust. kahtlemata on sotsiaalne Euroopa selline kontseptsioon, mille kallal me oleme juba mõnda aega tööd teinud. samal ajal loomulikult peame me mõtlema ka selle peale, et et äh, Euroopa peab äh, sammu pidama konkureerivas ja üleilmastuvas maailmas. ja selleks on meil vaja konkreetseid oskusi, äh, pädevusi, loomulikult mõningates valdkondades ei ole me just esirinnas, nii see paraku on, aga samal ajal valmistab meile muret see, mis näib olevat äh, kaasaegse maailma uueks äh, haiguseks ehk siis stress ja psühhosotsiaalsed riskid töökohal, aga reaalsus on selline, et stress äh, on praegu aktuaalne sellepärast, et me elame maailmas, mis on erinev sellest maailmast, mis oli äh, ja valitses sada kolmkümmend aastat tagasi näiteks. Äh, me peame äh, istuma liiklusummikutes selleks, et tööle ja koju jõuda. härra Kalleia rääkis ka sellest, väga paljud töötajad leiavad, et nad ei saa kasutada koolis õpitut oma töökohal tööle minnes inimesed mõistavad, et osa elust on lihtsalt raisku läinud ja nad on raisanud oma aastaid ja see on kindlasti stressi tekitav. või siis need kolmkümmend viis protsenti töötajatest, kes leiavad, et nad on ülekvalifitseeritud äh, oma töökohal töötama ja minu konkreetne küsimus ongi järgmine. Äh, küsimus on suunatud proua äh, Sedlatšekile. Äh, need uurimused, mille teie olete läbi viinud, kas te nende raames olete võtnud arvesse ka neid teisi faktoreid, jah, stress töökohal näib olevat väga kitsalt piiritletud, aga mis puudutab seda kõike siia lisanduvat? ja teine küsimus, mis on kõikidele küsi-, külalistele suunatud, kas teie olete viinud läbi uuringu äh, ametite üleselt või agentuuride üleselt selleks, et lõppude lõpuks oleks asjadest parem pilt, sellepärast et teie ettekannetest jäi mulle tõesti mulje, et äh, need erinevad fondid ja agentuurid tegelevad konkreetsete küsimustega, aga äh, kes pärast kõik need teie uuringute tulemused kokku toob? aitäh, Eugene Lambert. aitäh, ka mina tahaksin äh, tänada direktoreid äh, nende ettekannete eest, mida me just kuulsime. kõigepealt on minul ka kommentaar Eurofondile. suur aitäh selle töö eest, mille te olete ära teinud äh, Euroopa-sisese mobiilsuse küsimuses ja suur aitäh nende järelduste eest selles valdkonnas. Need saavad kindlasti äh, meid palju abistada, kui me tegelema tööjõu liikuvuse paketiga Äh, eriti võttes arvesse hiljutisi äh, nõukogu järeldusi selles valdkonnas. Äh, teiseks, päris mitmed inimesed on küsinud pagulaste kontekstis küsimusi ja seetõttu ma panen selle praegu kõrvale siinkohal ja tahaksin hoopis küsida ähm, vajaduse kohta hariduse ja koolituse valdkonnas. ETF on Türgiga seoses Äh, selles vallas tööd teinud, Eurofond ka viimastel aastatel ja ma usun, et teised agentuurid on ka tööd teinud selles vallas. kas te tõesti arvate, et olukord on paranenud? Äh, kas on olnud võimalik äh, parandada inimeste oskusi ja võimalusi? eriti kui jätkata sealt, äh, mida minu kolleeg Renate just ütles, ehk siis, et kui ähm, meil on selline tööjõu või vabandust, tööturu nii-öelda õõnestamine, ehk siis äh, inimesed äh, küll koolitavad end, kuid pärast selgub, et nad ei saa oma oskusi kasutada, siis mida siis tehakse? Ähm, kas on võimalik ette ennustada seda, mis suunas tööturg liigub, kuidas oleks võimalik nii-öelda lüngad täita? sest ähm, äh, väga palju inimesi on osalenud koolituskavades, äh, inimesed on öelnud jah, okei okay,, ma osalen koolitusel, aga äh, töökohta mulle ikka ei ole, mis vastaks minu oskustele, ehk siis ma tahaksin teada, kas te saate töötajad, tööandjatelt tagasisidet ja infot ja kas nad tõesti Äh, tegelevad sellega, et koolitada inimesi just selliselt, äh, nagu neile vaja on. suur aitäh ja nüüd Dominik Martin, palun. Merci, president. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada erinevate äh, ametite, agentuuride direktoreid, et tulemast ja meid teavitamast ja mul ei olegi rohkem küsimusi, aitäh Routier ist nicht da. Anne Sander. Anne Sander, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu teile kõigile nende sissejuhatuse eest, need olid tõesti väga huvitavad. mina rõhutaksin kahte punkti. kõigepealt praktika küsimus, te sellest rääkisite ja ma tahtsin rõhutada seda, kui oluline on välja arendada tõesti Euroopa praktika määrustik. aga kui oluline on praktikakohtade mobiilsus ka? täna meil selle jaoks on teatud vahendid Erasmus pluss, mis on endale seadnud eesmärgiks äh, toetada seda, et noored praktikandid äh, oleksid ka mobiilsed, Sedefopi juht vist rääkis Erasmus plussist, aga me teame, et nende noorte inimeste jaoks on teatud pidureid, mida teiste sektor, teiste kategooriate, näiteks tudengite jaoks ei ole. mobiilsusküsimused, elamuküsimused, need on kõik küsimused, sest et üsna tihti need inimesed on palju nooremad kui tudengid ja ka lisaks praktika staatus kas teie oma uuringutes olete äh, näinud neid lisapidureid ka, kas te olete neid analüüsinud ja kas teil on mingisuguseid mõtteid, kuidas need takistused ületada? teine punkt, mille kohta ma küsimuse esitaksin, puudutab pädevusi. jah, kõik on tänaseks aru saanud, et teatud äh, ametites, äh, CDFOP-is, Eurofondi, fondis ja nii edasi on tehtud äh, prognoose, mina olen noorte inimestega tihti küsinenud, kohtunud ja kui ma ütlen, et ma tegelen tööga küsimustega Euroopa Parlamendis, küsivad nad meie käest, et millises, mida peaks õppima täna teie, kes te neid uuringuid läbi viite, kas teil on vastuseid sellele küsimusele? millised on need pädevused ja oskused, mis tänases maailmas on vajalikud ja mida on vaja homme, aitäh! suur tänu, Elizabeth äh, Morin-Chartier on tagasi ja saab ka kohe sõna. suur tänu, härra esimees, ma vabandan, et ma pidin korraks lahkuma. nimelt äh, ettevõtte juhtide külalisgrupp oli siin ja ma pidin nad lihtsalt äh, ära saatma. suur tänu kõikidele ametite esindajatele, ma tahaksin tegelikult äh, rääkida samas võtmes, nagu rääkis Ann Sander. üks äh, suurimaid probleeme meie ees täna koolituse vallas on ähm, ülekantavate oskuste ja pädevuste küsimus Anne rääkis sellest, et inimesed küsivad, et millise, millises valdkonnas oleks mõtet oma õpinguid ähm, ette võtta. mina ütleksin, et mind huvitaks see, et kas te heidaksite valku sellele, et te räägiksite ähm, nendele baasoskustele, mida on vaja tänases maailmas, mida on vaja selleks, et noored inimesed jõuaksid tööturule. ma lahkun siit nüüd konkreetselt val-, valdkondade temaatikast ja millised on need konkreetsed oskused, mida on vaja selleks, et noored inimesed oleksid äh, tööturul mobiilsed. mida on vaja selleks, et tööturule jõuda, milliseid oskuseid ja mis tagavad mobiilsuse tööturul? see on üks nendest äh, suurimatest probleemidest, millega ma, mille me peame ületama me peame tulema sellest nii-öelda äh, põhiharidusest äh, oskuste hariduse juurde. teiseks on täiesti selge, et kui meil on äh, teatud oskused vundamendiks, peab edasi minema haridus individuaalsemal tasandil. see on üks osa haridusest, mille osas meil on väga vähe oskuseid. mida, kuidas te võiksite meid aidata? me teame väga hästi, et kogu meie koolitussüsteemid on taganud selle, et jah, kõik massiliselt õpivad ühtemoodi ühte ja sama asja, aga meil ei õnnetu, õnnetu kuidagi individuaalõpet nii-öelda pakkuda, suur tänu. suur tänu, äh, proua Jasolvjetska. suur tänu, härra esimees ma liituksin kolleegidega ja tänaksin teid kõiki nende ettekannete eest, mis tõesti lihtsustavad meie tööd komisjonis. mul on küsimus kõigi jaoks. proua Sedlatšek ütles, et äärmiselt oluline on aidata töötajatel jõuda hea tervise juures pensioniikka mida arvavad ettevõtjad sellest, meie võime programme küll rakendada või vastu võtta, aga kui ettevõtjad ei saa aru, et nad peavad ka aktiivselt osalema nende lahenduste leidmisel, siis mingeid äh, tulemusi meie kavad ei too. Äh, inimesed, kellel on juba teatud töökogemus, äh, ei saa oma kogemusi kasutada, sest et tervis ei vea välja härra Kaleha, Kaleja, te rääkisite ähm, koolitusprogrammidest ja elukestvast õppest. mina toetaksin äh, seda, et me loobuksime sellest terminist elukestev õpe, me peaksime võib-olla rääkima elukestvast karjääri arendamisest. inimesed tihti on väsinud õppimisest, ei taha midagi kuulda veel õppima, õppimisest vaid pigem me peaksime rääkima enesearendamisest äh, terve elu vältel. kas te pakute koolitust ka ärimeestele? sellepärast, et ettevõtte korralikus äh, seisus hoidmine nõuab ju seda, et tööturust on korralik ülevaade ettevõtjatel ja et nendel on head suhted paigas äh, oma töötajatega. kui ettevõtte soovid äh, vastavad töötajate soovidele, siis saadab ettevõtteid ka edu, aga seda peavad kõigepealt töö, tööandjad õppima. ja proua Serban, minu meelest teie sõnad olid äh, vähemalt minu jaoks kõige olulisemad ettevõtluse edendamise kohta. vaesuse vastu saame võidelda ainult ettevõtlust äh, õpetades. me peame õpetama seda eriti noorte inimeste seas kas te toetate ka õppekavade muutmist selleks, et noortele inimestele tegelikult ka õpetatakse ettevõtluse alustalasid, et ei õpitaks ainult seda, kuidas äh, kandideerida ühele või teisele töökohale, vaid et kuidas ka luua ettevõtted ja kuidas ettevõtet juhtida ja härra Mendes, Menendez Valdes, kas teie keskus analüüsib tööandjate mm, vajadusi, et mida neil on vaja selleks, et äh, nad saaksid uusi töökohti luua. me täna kuulsime varem, et VKE-d loovad järjest vähem ja vähem uusi töökohti, selleks on mingisugune põhjus, kas neil on millestki vajaka ja meie ei tea millest, võib-olla peaks otsima, et mis on siis põhjuseks. suur tänu, äh, proua Sjedrova. suur tänu, ka mina tahaksin tahaksin selle, nende ettekannete eest tänada. minul on seni kõige rohkem kokkupuudet olnud CDFOP-i eh, ja teie aruannetega. ja minu meelest on need äärmiselt vajalikud uuringud, eh, sest aitavad meil langetada otsuseid haridus- ja tööhõivepoliitika vallas. suur tänu teile! vaatasin üle ka teie kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogrammi. Te olete välja pakkunud äh, teatud ürituste korraldamise ja teatud äh, äh, aruannete esitamise, uuringute esitamise, aga te olete, nagu öeldi, nelikümmend aastat tegutsenud. Teil on ilmselt ka pikaajalisi uuringuid, kuid neid ei ole nagu kusagil näha. härra direktor, seega milline teie uuringutes teie enda meelest on, heidab valgust kõige paremini tulevikuperspektiividele või on teil tulemas selline analüüsiv uuring? ja järgmine küsimus proua Servanile. eelmisel aastal, mul on veel meeles, me rääkisime selle võimaluse üle leida pidepunktid Ukrainaga. Teil olid teatud äh, projektid äh, ettevalmistamisel, näiteks äh, praktikumi vallas Ukrainaga mul täpselt ei ole meeles, aga justkui kuskilt koidab, et te midagi rääkisite, kas need projektid on rakendunud? suur tänu, äh, härra Lopes. kaks minutit kõneaega. Eh, suur tänu teile, esimees. kõigepealt sooviksin tänada kõikide ametite esindajaid, te teete väga vajalikku ja kasulikku tööd ja ma sooviksin küsida ühe küsimuse selle kohta, mis pole siin esile tõstnud eh, ja see puudutab sissetulekuid. see on väga muretav, tekitav teema, sest me kõik teame, et sissetulekud on Euroopas väga erinevad ning töötajate sissetulekud on viimastel aastatel vähenenud ja samas kui ettevõtete kasumid on suurenenud ja üks äh, fakt, mida täheldasime kriisi ajal, oli see, et, äh, et äh, kokkuvõttes sissetulekute vähenemine moonutab nõudlust ja sellega seoses on see Euroopa Liidu jaoks väga tõsine ja väga problemaatiline teema. suur tänu, proua Bauer, palun. härra Hendl, kallid kolleegid suurepärane privileeg minu jaoks osaleda siin kohtumisel, see on mulle teada-tuntud arutelu ametite kohta. kuulasin teid äh, suure huviga ja mulle tulid veel meelde need ajad, äh, kui meile räägiti, et äh, et äh, meie komisjon peaks tundma suurt rõõmu selle üle, et meie pädevusse kuuluvad ametid on nii tõhusad võrreldes teiste komisjonidega. tõesti, äh, mul on olnud äh, nüüd suur privileeg natukene sügavamini süüvida nende ametite töösse ja olles nüüd Euroopa Parlamendi delegeeritud liige ETF-i juures tahaksin ma väljendada oma tänu kõikidele nendele ametitele ja agentuuridele, eriti muidugi ETF-ile. ETF on natukene teistsugune kui teised ametid ei ole nii ilmselge, miks peaks äh, see agentuur tegema koostööd äh, just selle parlamendikomisjoniga, see ei ole nii ilmselge kui näiteks äh, Dublini sihtasutuse või CEDEFOP-i puhul. mina tahaksin näha järjepidevamat poliitikat, koordineeritumat poliitikat sest see ETF, nagu te isegi olite tunnistajaks, võiks olla tegelikult väga oluline arengupoliitika hoob samuti ja kui me istume ainult tööhõivekomisjoni äh, istungitel, siis meil selle poliitika see dimensioon võib teinekord äh, jääda kahe silma vahele. proua Jaslovetska ütles äh, täiesti õigesti, et äh, meil on tõesti vaja ettevõtluskultuuri arendamist läbi hariduse, eriti uutes riikides. ETF-i kogemused aga, neid võiks palju paremini äh, suunata hariduspoliitikasse ka Euroopa Liidus märksa paremini igal juhul kui praegu. nii et kui mulle antaks üks soov, siis äh, ma sooviksin paremat koordineeritust arengupoliitikuga. nimelt, nagu öeldi, see võiks olla väga oluline meede arengupoliitika puhul ja mulle tundub, et me ei kasuta nende kogemust piisavalt ja me ei suuna nende teadmisi poliitikatesse liikmesriikide sees, suur tänu. suur tänu, viimasena olen järjekorras mina, üritan teha lühidalt ja löövalt, aga tegelikult läheb see kokku sellega, mida ütles Edith Bauer teiste komisjonide suhtes ametid peavad kogu aeg oma eelarveid kärpima ja kui me sellest kuuleme, siis tekib küsimus, et noh, et kas on midagi positiivset, minu meelest kindlasti mitte, aga nii kahjuks on praegu, poliitiliselt on väga raske selle vastu võidelda. see tähendab seda, et ametid peavad äh, omavahel rohkem tegema koostööd selleks, et tekitada suurem sünergia. aga kas see on üldse võimalik öö, äh, see on, see puudutab kõiki küsimus, kõiki ameteid. üks suurimaid väljakutseid Euroopa Liidu jaoks on praegu digitaliseerumine, ähm, neljas tööstusrevolutsioon, nagu mõned selle on juba tembeldanud. Äh, hiljuti esitasin küsimuse sama asja kohta ühele volinikule. tema vastas, et tehnoloogiline areng toob alati rohkem töökohti. minu meelest äh, see vastus ei olnud sugugi veenev on uuringuid, mis tõesti juubeldavad digitaliseerumise üle, aga teised näevad selles selget katastroofi. härra Menendez Valdes, mida oleks siinkohal lisada Eurofondil? kas äh, teil on konkreetseid äh, argumente meie komisjonile esitada? järgmine küsimus äh, puudutab ka seda neljandat tööstusrevolutsiooni räägitakse sellest, et äh, mida teha tööajaga, et tööaeg iseenesest on juba kadumas, inimesed teevad kakskümmend neli tundi tööd äh, ja mida äh, ütlete teie, proua Sedlatšuk, selle kohta, mis see tähendab inimeste jaoks? ja James Kaleha, alles eelmisel nädalal me kohtusime ja käivitasime Zürichi Kreeka ühisprojekti Thüringenis Äh, ja kreeklased ütlesid, et äh, kutsehariduskeskused on teinekord äh, valgusaastate kaugusel tööturu nõudmistest, mida CEDEFOP saaks siin teha, mida teie saaksite praktiliselt teha selleks, et kutseharidus vastaks rohkem vajadustele ja Madeleine Serban, projektid Euroopast väljaspool on erakordselt olulised, aga te ei öelnud mitte midagi selle kohta, kuidas äh, käib koostöö tööturu osapooltega nendes riikides, see oleks minu küsimus. nii et palun, võib-olla tõlkemeeskond annab meile natukene lisaaega, siis on teil kõigil võib-olla viis minutit äh, aega vastamiseks, nagu te teate, see on maa ja ilm parlamendi kontekstis, nii et palun, Krista Sedlatšek. no ma alustan siis esimesest küsimusest proua Steinrück esitas selle ja sellepärast ütleb kõneleja, ta vastab ka saksa keeles, väikesed ja väga väikesed ettevõtted, kuidas neid aidata, mida meie agentuur saab teha? meil on kaks suurt tegevussektorit, üks nendest on äh, Äh, online interaktiivne riskide haldamine, see on instrument, mis aitab äh, väikeettevõtetel hinnata oma töökohti, see on nende jaoks suurepärane võimalus ja uuringud on näidanud seda, et viimastel aastatel on seda instrumenti äh, kasutanud väga paljude erinevate sektorite ettevõtted, nimelt see nii-öelda kogukond, kes seda kasutab, järjest kasvab ja see on üks näide selle kohta, kuidas meie agentuurid konkreetselt ka ettevõtete tasandil äh, oma panuse anda saavad. töökaitsestrateegias äh, on äh, ka meid välja toodud nii Euroopa tasandil kui ka mõnedes liikmesriikide strateegiates meie mm, tegevus äh, on suunatud ka mikroettevõtetele, laiendame seda äh, vahendid ka nendele ja siis on näha, mis Euroopa suudab pakkuda. järgmine küsimus, äh, stress töökohal. ja välismaailma stressi tekitajad meie äh, oleme näinud äh, liikmesriikide ja ettevõtete tasandil läbi oma kampaaniate, et psühhosotsiaalsed riskid on loomulikult omavahel segunenud äh, nii ettevõtte tasandil siis sellega, mis tuleb välismaailmast. meie keskendume ettevõtete vastutusele ja tööandjate vastutusele. et mis on nende kohustus, nad on kohustatud aitama töövõtjatel stressi maandada ja nad peavad võtma meetmeid selleks, et aidata öö, ähm, töövõtjaid haldama riske, vähendama stressi, aga nendel on ka kohustus kasutada äh, näiteks tervishoiukampaaniaid töökohal, mis keskenduksid rohkem üksikisiku staatusele selleks, et äh, toetada ka inimesi, kellel on näiteks raskusi eraelus või on raskusi lapse, lastega või mis iganes nii et äh, meie muidugi oleme keskendunud rohkem ettevõtte tasandile. me oleme tunnistanud seda, et äh, stressi esineb järjest rohkem ja rohkem, aga tööandjad võivad äh, erinevaid instrumente kasutades anda nendele inimestele võimaluse maandada seda stressi. näiteks ka läbi paremat organiseerituse töökohal. ja siis räägiti sellest, et et meie uuringud ja tegevused äh, tegelikult äh, nii-öelda rihivad kogu aeg ühte ja sedasama väravat, äh, tööturg ja tööelu. aga meie mm, agentuur tege-, teeb küll tihedat koostööd Eurofondiga, aga ka CDFOPiga, uus kampaania on meil Vananeva töö, vastutajaskonna osas me täiendame teineteist, me kasutame ära Eurofondis ja CDFOPis tehtut ja tahame kaasata kõikide agentuuride tegevused ühte, mis puudutavad ettevõtte ja töökoha küsimusi ähm, terve vananemine, see on oluline küsimus mõned ettevõtted ei saanud selle öö, ähm, olulisusest öö, ähm, aru. kui me tahame, et inimesed pensionipõlveni ikkagi tervena püsiksid, tuleb meil palju rohkem panustada äh, tööohutusse ja töötervishoidu. ma juba mainisin meie kaheaastast projekti eakamate töötajate kohta ja see projekt on selgelt näidanud, et mitmel tasandil on oluliselt vaja Äh, olusid parandada. poliitikate tasanditel tuleb välja tuua strateegiatega ja tagada ka vahendid uuringute koostamiseks. tuleb välja kujundada strateegiad või abikavad ettevõtete jaoks, kuid äh, lisaks sellele on ka veel ettevõtete tase, tase. Nemad peavad sisse tooma meetmed ja panema suuremat rõhku äh, töötervishoiule ja ohutusele oma uuringu tulemused äh, avaldame üsna varsti, me oleme neli äh, riikide klustrit äh, võtnud vaatluse alla Euroopas ja kõik lähenevad vananevale töötajaskonnale erinevalt. esimene riikide kogu oli siis need riigid, kes juba väga vara hakkasid strateegiaid kujundama kõneleja ütleb, et hääl läks ära. tänu kommentaaride eest, on väga julgustav, kuidas eh, eesmine eh, kabinet ütleb tagumistele kabinetidele ehk siis ametitele, millised on tegelikud probleemid ja meie jaoks eh, see toimuv on väga oluline, et programmid kuusteist ja seitseteist liiguks edasi õiges suunas. Äh, ning need kommentaarid, mis puudutasid kärpeid, on väga oluline. on väga oluline mõelda, et kõik ametid, kui nad kokku liita ja siin võite mind korrigeerida, tarbivad äh, vähem kui kaks protsenti Euroopa äh, üldeelarvest ning kui me küsime juurde, siis võttes arvesse kõiki neid äh, teemasid, mille te olete tõstatanud, see on selge, et meil on vaja rohkem vahendeid, meil on vaja rohkem ressursse. ning mis puudutab eh, praktikandi kohti, siis eh, me oleme need käivitanud, need on, toimivad väga hästi, on oluline ka, et sidusrühmad suhtlevad omavahel, on oluline, et on koht, kus eh, kus haridusmaailm ja ettevõttemaailm tuleb kokku, oleme näinud seda Kreekas, Leedus, Maltas ning Äh, nagu siin öeldud on, praegusel hetkel on äh, vahend äh, kutseõpe ja, ja töö maailma vahel tohutult suur, seda tuleb vähendada. möödunud aastal me üritasime selgeks teha, kus me peaks omadega olema kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks, meil oleks vaja tegevusplaani, eh, eriti just eh, pagulaste küsimuses ning parem oleks meeles pidada ka seda, et möödunud aasta septembris me eh, avaldasime Euroopa suunised ametliku, mitteametliku õppimise kohta ning see peaks olema prioriteetsem kui ükskõik milline teine pagulaspoliitika, millised on nende oskused ja võimed, kuidas oleks neid võimalik integreerida tööturule, milliseid oskusi neil vaja on. kõige olulisemaks oleks muidugi äh, keeled, äh, käitumisoskused, äh, see samuti digitaalsed oskused ning äh, samas on siin väga palju selliseid teemasid, äh, mille puhul me ei saa veel aru, mida oleks vaja pagulastel selleks, et neid integreerida tööturule. Äh, see on meie prioriteet. me teame, et selliseid, selliste küsimustega tegeletakse nagu näiteks juba Saksamaal ning meil sellega tegeletakse juba Euroopa asju juures selle ega European Skills panoraama juures ning tegemist on selliste instrumentidega, mida ei tohiks riiulile jätta, mida ei tohiks kõrvale jätta, vaid mida tuleks tegelikult ka ellu rakendada. kui on, kas on olemas sünergia ametite endi vahel, teie informatsiooniks võime öelda, et meil on, toimuvad seminarid, teabe jagamisseminarid ja siin on teisigi tegevusi, millest ühte mainis ka Krista, mida me korraldame koos, see toimub kaks korda aastas ning eh, jagame oma tööprogramme, eh, eh, seda ka perioodiks kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend, et meie tegevus oleks teineteisega rohkem sünergias, siis vajaduste niits küsimus, see on äärmiselt oluline, kaksteist protsenti nõutakse, et, et, et Ehm, ja eh, vanuses, eh, see puudutas siis koolitusi vanustes kuusteist, kaheksateist ja kaheksateist, kakskümmend. Eh, osapooled tuleb kokku tuua ja samuti ettevõtetelt õppida, seda, selle projekti me käivitasime eelmisel aastal ja see puudutab siis õppimiskultuuri erinevates organisatsioonides, tegeleme sellega, millised organisatsioonid investeerivad õppesse ja kuidas oleks seda äh, kogemust jagada võimalik teiste ettevõtetega. samuti käivitame mobiilsus äh, edetabeli ja see ei ole nüüd mingisugune võistlus liikmesriikide vahel, vaid see aitab aidata äh, liikmesriikidele paremini organiseerida õppimispoliitikat äh, ja seda nii õpetajate kui õppijate huvides. ning mis puudutab äh, oskuste arendamist, mida siin ka küsiti, siis me rõhutame eelkõige, kui olulised on keeled, matemaatika ja äh, tehnoloogia on olulised, samuti ettevõtlus ja uued tehnoloogiad, nende tundmine on oluline ja loomulikult ka käitumisoskused. nüüd ettevõtted ettevõtjate koolitamine, see pole meie töö, aga võin teile öelda, et näeme, et koh-, neid aina rohkem, me avaneme aina rohkem äh, avalikule sektorile, soovime seda, sest me teame, et avalik sektor äh, loob töökohti ning see peaks olema meie oluline partner uute töökohtade loomisel. ja nüüd, mis puudutab äh, uurimuste läbiviimist aastate vältel, võiksin mainida kahte äh, Kopenhaageni protsess, mis käivitati kaks tuhat kaks, see on meie jaoks korduv projekt, see eh, liikus edasi Brügge ja siis Riia kohustuste juurde ning samuti ka Euroopa instrumendid, mis on oluline osa meie tööst, sest see on just see, mis suudab arendada eh, liikumist liikmesriikide vahel. arvan, et vastasin vist enam-vähem kõigile küsimustele. suur tänu teile tagasiside eest. suur aitäh, James, ka lisa, ma palun kõikidel anda veel meile mõned lisaminutid. meil on veel kaks äh, eksperti, kes siis tahavad sõna võtta ja pärast ma teen lühikese kokkuvõtte ja siis lõpetame. niisiis, palun, ähm, proua Serban. Our, also our reflection on what is to be next. suur tänu, ma tahaksin rääkida demokratiseerimisest. meie, me üksi oma töötajatega ei saa midagi teha ning esimest korda on mul siin ka meie töötaja, meie staff komitee esindajad demokraatia on oluline Euroopas, aga see ei ole nii teistes riikides ja kui me räägime äh, äh, kui sellest, et juhid ei, ei, kui juhid ei osale äh, edasi koolituse edasiarendamisel, kui nad ei kohtu sidusrühmade esindajatega, kui nad ei tule nii-öelda perepildile äh, nad peavad siis kokku tulema vast usaldusväärsete partneritena ning meie töö on neil lubada eh, kokku tulla ja partneritena tegutseda ja mina leian, et eh, toimub eh, osalusdemokraatia suurenemine tööandjate poolt, kuid meil on vaja suuremat panust liikmesriikide poolt ametiühingu panuse parandamiseks koolitus ja haridusvaldkonda ning sooviksin öelda ka seda, et seoses ettevõtete koolit-, ettevõtjate koolitusega, siis see on oluline, eh, eriti Saksamaal, seda peaks toetama kõikides riikides ja näiteks eh, lõuna, lõuna eh, Vahemere piirkonnas Liibanonis tegeletakse sellega ning äh, tegeleme sellega Jordaanias, äh, Tuneesias ja Marokos ja me tegeleme ka õpetajate koolitamisega, sest äh, oluline on see, et õpetajad peaksid õiget suhtumist juurutama, riskeerimist õpetama ja nii edasi. samuti soovime koolitada noori ettevõtjaid, naisettevõtjaid Euroopas äh, taaskord leiame, et naiste osalus on normaalne, aga kõigest eh, viiskümmend aastat tagasi eh, on eh, viiskümmend aastat tagasi siin ei olnud naisettevõtjad sugugi tavalised, veel palju on vaja ära teha. ja mis puudutab NITS-i, siis tahaksin tänada proua Lambertit küsimuse eest, siis see on üks olulisemaid küsimusi, sest kui mõtle, arvate, et kaks koma kaheksa miljonit inimest Süürias, kes ei saa mingit haridust ega koolitust ega tööd ja e, väga väikese integratsiooni võimalusega, kui ja Süüria on üks riikidest, millega me tegeleme ning kui te vaatate ka arvusid, ETF tegeleb Euroopaga ja ka Euroopast väljast asuva piirkonnaga. E, kui mõelges, kuidas lihtne on seda kõike kokku viia radikaliseerumise terrorismiga, siis ilmselgelt on tegemist riskiga ning meil on kohustus veel ja veel ja veel tööd teha, et neile võimalus anda ning arvan, et see, mis, mida üritatakse mõningates riikides teha koos ÜRO erinevate agentuuridega, millest ma pikemalt rääkima ei hakka, võttes aluseks Palestiina äh, pagulaste häid kogemusi, siis see on samuti väga oluline, nagu te teate, pagulased äh, asuvad ka ETF-i partnerriikides, ma ei räägi siin muust kui Liibanonist, Jordaaniast ja Türgist, meil on väga palju tööd vaja ära teha nendes riikides ja seda teha on väga tähtis, tahaksin tänada ka küsimust äh, sest Ukraina kohta mul on väga hea meel selle üle, et te mäletate eelmise aasta küsimust, jah, tõepoolest me eh, tegime eksante eh, hindamise viisime läbi ning eh, kui tuvastasime, et Ukrainas kõik piirkonnad, rõhutan, kõik piirkonnad teevad tööd selle nimel, et, et oskuste ja tööturu vajaduste vahel oleks võrdusmärk. ma E, e, e arvan, et te teete kõik selleks, et me saaksime endale rohkem vahendeid. suur aitäh ja nüüd saab sõna Juan Mendes Valdes. Like... suur aitäh. ma tahaksin alustada digitaalse teemadega ja neljanda revolutsiooniga äh, Ähm, siin on tehtud ennustusi ja ka sageli on eksitud, aga praegusel hetkel on olukord teistsugune. Äh, see küsimus, mis puudutab digitaalset valdkonda, on täiesti õigustatud küsimus. me jälgime, millised on struktuursed muutused ja äh, üldiselt on olukord selline, et äh, õnnestumine toimub just nii-öelda keskel, mitte all või ülevalpool ja see on äh, seotud sellega, et äh, on võimalik asendada teatud tegevusi, mitte kõiki. aga nüüd uute tehnoloogiatega seoses me ei räägi mitte ainult selliste rutiinsete tegevuste asendamisest, vaid äh, kõige sellise asendamisest, mis on ette ennustatav, niisiis potentsiaal on olemas, selle kõige mõju ei ole teada ja Äh, olemas äh, olev töö võib siis muutuda, selle töö laad võib muutuda, see, kuidas me teeme tööd, võib muutuda, see, millised on töötajate tööandjate vahelised suhted, võib muutuda ja nii edasi ja nii edasi. niisiis, äh, kui me sidu-, seome selle, selle küsimusega, mida siis vaja on, mida tulevikuks vaja on, siis me peame ütlema, et me ei tea Äh, tööga hõivatus on äh, väga oluline aspekt, äh, olla tööga hõivatud, oskuste ülekantavus on väga oluline, oskus lahendada probleeme on oluline. ja küsimus Äh, mille esitas proua Steinruck, äh, mis puudutab äh, töö kvaliteeti, siis jah, me oleme seiranud töö kvaliteedi arenguid kahekümne viie aasta jooksul, aga kui vaadata seda muudatust, siis olukord võib olla hoopis teistsugune, sellepärast et tegelikult on tulemused üsnagi stabiilsed, sellepärast et aastakümnete jooksul ei ole asjad dramaatiliselt või drastiliselt muutunud. jah, nad on küll muutumises, murekohti on küll rohkem, rohkem. ja osaliselt on see mm, tingitud äh, olemasolevate töökohtade kompositsioonist, kuid Euroopas on siiski töötajaid, äh, kes on vägagi motiveeritud, see on positiivne, eh, nende kolleegid toetavad neid, ettevõtted toetavad neid, nad on rahul oma tööajaga, meil on järjest rohkem eh, kõrgetel kohtadel naisi ja nii edasi, ehk siis positiivseid aspekte on, aga on ka eh, teatud negatiivseid aspekte, näiteks ehm, teatud riskide esile kerkimine, ja Äh, näiteks äh, töö intensiivsuse suurenemine, mis alati ei käi käsikäes autonoomsuse suurenemisega, äh, sooline desegregatsioon tööturul töötunnid äh, naiste puhul on äh, su suuremad kui meeste puhul, äh, siin tuleb mängu ka mitteametlik tööaeg ja nii edasi, meil on ka juba avalik, avalikustatud uuringuid selle koha pealt, meie oleme vajadustepõhiselt oma tööd jätkanud ja väga oluline on äh, erinevaid rühmi eristada. Äh, mõned on rohkem mures kui teised ja meie sel aastal keskendume just eriti äh, pikaaegsetele töötutele noortele, aga oluline on äh, tegeleda ka nendega, kes on heitunud ja mitmed uuringud on öelnud, et poliitik-, ka meetmed ei ole selles valdkonnas alati tõhusad. me oleme hinnanguid läbi viinud mm, ka kontrollikojaga koostöös, me oleme tegelenud audititega liikmesriikides ja ma pean siinkohal ütlema, et ekspertide mm, roll on väga oluline äh, Äh, nüüd mobiilsus äh, ja oskuste mittevastavus vajadusele, nelikümmend protsenti äh, tööandjatest ütlevad, et nad ei leia vajaliku kvalifikatsiooniga inimesi ehk siis osaliselt on siin seotud asjad mobiilsusega, aga kas me tahame edendada mobiilsust või seda takistada? milline on praegune seisukoht aruteludes? mõnedes uuringutes me näeme, et toetusmeetmeid väga palju ei ole, isegi liikmesriigi äh, Äh, sise selle liikuvusele, kas see on äh, meie jaoks võit või kaotus, põhimõtteliselt äh, me peame tegema kõik selleks, et meil oleks rohkem võita kui kaotada ja nüüd ma hakkan lõpetama. meil on uuring, mis ütleb, et personali kaasamine, teadmiste haldamine, see kõik on väga oluline ja me anname informatsiooni ka ettevõtete kohta, mis teevad väga head tööd töökohtade loomisel Äh, ja nüüd äh, lõpetaksin äh, sissetulekute jaotuse küsimusega, vastates härra Lopesile ja ma vastan hispaania keeles. kahtlemata on ähm, ebavõrdsed palgad küsimus, mida uurida, oleme seda juba teinud ning tegeleme üldse sissetulekute, mitte ainult palkade küsimusega ning äh, sissetulekute ebavõrdsus äh, on tõsine küsimus Euroopas. oluline on vaadata, jälgida just tendentse enne äh, kriisi ja siis äh, pärast kriisi ning vähemalt mõningatel juhtumitel ebavõrdsus võib aina suureneda. võiks ju tunde rääkida, aga mul pole aega selleks. jaa, ja me võiksime teid ka tundide kaupa veel muidugi kuulata aga ma tahaksin öelda, et teie töö on meie jaoks ääretult olulise tähtsusega ja mitte ainult siin komisjonis eh, ja võttes arvesse Edith Baueri tegevust eh, ja seda ei olegi tegelikult vaja eraldi rõhutada. ma tahaksin eh, tervitada ja tänada kõiki teie ametite ja agentuuride töötajaid tehtud töö eest. ja nüüd Äh, järjest olulisemaks muutuvad need teemad äh, ja äh, sellega seoses me peame keskenduma just sellele, et teie saaksite jätkata oma tööd praeguses mahus või seda isegi suurendada. ja kui ma räägin meie ametitest või agentuuridest, siis ma ei taha teid loomulikult privatiseerida Äh, kui on teisi komisjone, kes äh, saaksid koostööd teha mm, meie ja teiega, siis me seda loomulikult teha tahame, me tahame võimalikult loominguliselt äh, ka koostöös sekretäriaadiga selles valdkonnas tegutseda. suur aitäh veel kord tulemast, loodetavasti näeme mm, me varsti suur aitäh ka tõlkidele eh, lisaaja andmise eest eh, ja kohtume uuesti kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal märtsil sellel aastal. kena päeva teile! Hmm?